Äh, Sankt-Peterburis neljateistkümnendal juulil ja seal siis toimuvad selles küsimuses juba edasised kõnelused, aitäh! Received... aitäh, volinik, ma olen saanud mõned resolutsiooni ettepanekud selle arutelu üle ja hääletus toimub siis pärast arutelude lõppu ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Venezuela ja konkreetsemalt Maria Lourdes Afiuni juhtum ning meie esimene kõneleja on härra Fissa Saiksela. aitäh, president. kohtunik proua Afiuni äh, vabastas ühe ärimehe tingimisi ja ta tugines siin ka ÜRO arvamusele meelevaldsest kinnipidamisest ja nüüd ta on range režiimiga vanglas tingimustes, mis seavad ohtu tema elu. Äh, härra Chavez on avalikult nõudnud, et talle rakendataks maksimumkaristus ning ta on palunud ka, et parlament äh, karmistaks karistusi äh, inimõiguste kaitsjad ja ÜRO on väljendanud sügavat muret selle juhtumile ja tegemist ei ole üksikjuhtumiga, otse vastupidi Venezuelas äh, on äh, autoritaarsus pead tõstmas, meediakanaleid suletakse ning poliitilisi vastaseid arreteeritakse ja see kõik on vastuolus õhu, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste austamisega ja koheselt tuleks kohtunik Afjuni vabandada. aitäh ja nüüd proua Veber, kaks ja pool minutit. aitäh, president. veel kord arutame me siin parlamendis olukorda Venezuelas. mitte sellepärast, et me seda tahaksime, aga sellepärast, et me peame. Äh, asjad ei ole paranenud sellest saadik, kui me oma viimase resolutsiooni vastu võtsime, otse vastupidi, õigusriigi põhimõtted on kadumas ning kohtunikele rakendatakse väga palju survet ning see seab ohtu inimõiguste kaitsmise, sõnavabaduse, meediavabaduse ja ka eraomandi Venezuela põhiseaduse punkt kakskümmend kuus ütleb väga selgelt, et kohtunikkond on sõltumatu ning president peab tagama kohtunike sõltumatuse aga üha rohkem president Hugo Chavez lihtsalt eh, dikteerib oma avalikes esinemistes kohtunikele ja prokuröridele, kuidas nad peavad käituma ja milliseid otsuseid langetama. mitmed kohtu, kohtunikud on juba sa-, sattunud sellise käitumise ohvriteks, nad on kas ametist tagandatud või nad on sunnitud riigist lahkuma eh, Maria Lourdes Afjuni juhtum on lihtsalt eh, kõige hilisem näide ning Äh, kohtunik lihtsalt pandi vangi selle otsuse eest, mille ta langetas. kuidas äh, saavad kohtunikud, kes tema asju arutavad, käituda sõltumatult, kui riigi president selle asemel, et kohtuprotsessi ära oodata ja oodata, kuni kohtunikud tõendeid analüüsivad, äh, on juba avalikult teatanud, et kohtunik Afjuni on bandiit ja nõudnud kõige kõrgemat karid, karistust. Äh, härra Avi-, proua Avioni on viimased seitse kuud olnud vanglas, kus tema elu on ohus, ta on äh, vanglas rohkem kui kahekümne naissoost kurjategijaga, keda ta ise on väga raskete kuritegude eest süüdi mõistnud. ei ole mingit kahtlust, et selline äh, meede võeti kasutusele tema hi-, alandamiseks ja hirmutamiseks. me ei oota eriti palju Venezuela kohtutelt ja ma, me peaksime paluma Vene-, me peaksime paluma Venezuelalt, et Venezuela presidendilt, et talle antakse vabadus, tal peaks olema tagatud õiglane kohtuprotsess ja ta peab saama ennast kaitsta talle esitatud süüdistuse vastu. ja see oleks ka väga humanitaarne žest. proua de Kaiser, poolteist minutit, palun. Äh, Maria Lourdes äh, afääris on ähm, Ah, ah, Maria Lourdes Afioni juhtum äh, näitab, äh, et äh, et tegemist on inimõiguste rikkumisega, New York Timesi korrespondent on seda ka väitnud, aga meie fraktsioon ei soovinud ühisresolutsiooni toetada. kallid kolleegid, mina ei soovi, et selle juhtumi kaudu. mida tuleb veel uurida? süüdistataks kõiki äh, Venezuela ametivõime, milles siis küsimus on? Äh, kohtunik Afjuni ähm, äh, vabastas ühe ärimehe, kes olevat altkäemaksu võtnud, ta pandi kin-, kohtunik võeti kinni, pandi vanglasse ja tingimused on seal kohutavad, me teame, et ka Euroopa vanglates on tingimused eh, kohutavad, aga muide, see kohtunik ei ole kunagi inimõiguste eest võidelnud ja seetõttu eh, väga tähtis on tagada nüüd õiglane kohtumõistmine, kaitse ehm, kohtunik Afjonile nii ja tuleb nõuda samuti igasuguse korruptsiooni välistamist äh, süsteemis, see oleks seda, mida meie resolutsioonis näha sooviksime. härra Veeva Iruedu, suur tänu! Äh, ma nõustun proua de Kaiseriga, sellepärast et äh, mõni päev tagasi nõudsime me erakorralist resolutsiooni, aga siis sain teada, et ähm, proua Fioni juhtum võiks laheneda meie poolt ka kirja vormis, mitte resolutsiooni vastuvõtmisega, näidates siis, et me soovime nõuda eh, Venezuela presidendilt, et respekteeritaks eh, protseduurilisi reegleid kinnipidamise ja kohtumõistmise puhul ka Fioni juhtumis aga ikkagi on nüüd otsustatud resolutsiooni kasuks, arvestades siis mõningaid punkte, mida me ette panime, aga kogu protsessi käigus äh, oleme me näinud näiteks ühe inimese kohta koostatud resolutsiooni puhul oleme me näinud siis, et äh, tegemist, asjasse on sekkunud ka Venezuela opositsioon, kindlasti kasutatakse Afjuni juhtumit ka poliitilises plaanis Venezuelas ära. president Chavez'e vastu äh, mina küll erilist sümpaatiat ei tunne, aga äh, ikkagi tundub mulle, et ühe üksikisiku juhtumit kasutatakse ära äh, ja seetõttu pole meil mingisugust õiget arutelu toimunud. niisugune juhtum oleks võinud üles kerkida ka mingis muus kontekstis samas meil on läbirääkimismandaat ja see, ja me peame ära kasutama neid võimalusi, mitte kasutama mingisugust juhtumit, mis ei ole sugugi inimõiguste eest seismisega seotud. arvan, et me peame reageerima eelkõige siis, kui on vaja kaitsta inimõigusi. härra Tänak Venezuela presidendi Chavez'i ülbusel ei ole piire. tundub, et ta on asunud nüüd sõltumatu kohtuvõimu kallale oma absoluutse võimu kindlistamiseks. Maria Lurtšafjuni juhtum näitab kõige jultunumat katset ehm, võimude lahusust tagada Chavez on juba äh, nimetanud kohtuniku bandiidiks ja öelnud, et ta tuleb kinni äh, panna vanglasse kolmekümneks aastaks. Simon Bolivar tema arvates oleks niisuguse kohtuniku juba maha lasknud. see on, annab ainult tunnust, tunnistust sellest, et režiim muutub järjest diktaatorlikumaks. Äh, Chavez on muidugi populaarne sellepärast, et ta kritiseerib äh, hüsteeriliselt USA-d, aga mm, samas ähm, Euroopa Liit peab tähelepanu pöörama niisugustele ohtlikele tendentsidele, ähm, mis, mis Venezuelas valitsevad. suur tänu. tundub, et härra Posselt soovis härra Romevale küsimuse esitada. palun. tänan, tahaksin kolleeg Romevalt küsida, et kas ta teab, et meil on päevakorras mitte ainult inimõigused, vaid ka demokraatlik äh, ja, ja õigusriiklus. kas ta teab, et Chavez on ohuks demokraatiale ja õigusriiklusele? härra Romeva, palun. härra Posselt, see on prioriteetide küsimus kaks kuud tagasi me rääkisime Venezuelast jälle kiireloomulise küsimusena ja põhimõtteliselt on küsimus prioriteetides, kui Ahvet soovib rääkida Venezuelast, siis me peaksime seda ka tegema, aga mitte siin täiskogul, kus me räägime inimõiguste rikkumisest. härra Higins, kaks minutit, palun. mikrofonita, kõneleja mikrofonita see resolutsioon peaks käsitlema inimõigusi äh, Venezuelas, aga see resolutsioon on tegelikult silmakirjalik ja näitab, kui silmakirjalikud on mõned fraktsioonid siin parlamendis. eesmärk ei ole mitte kaitsta inimõigusi, vaid lihtsalt kritiseerida Hugo Chavez'e valitsust, äh, toetada parempoolseid äh, kes endiselt kontrollivad Venezuelas üsna suurt osa meediast ning tööstusharudest. ning äh, ärgem unustagem ka riigipööret rohkem kui kümme aastat tagasi. Äh, Chavez'i reformid on parandanud ühiskonna kõige vaesemate kihtide elujärge aga see tähendab ka seda, et Chavez on äh, neoliberalistliku majanduspoliitika vastu, mida Euroopa Liit ning USA on peale surunud paljudele Ladina-Ameerika riikidele. sellist äh, poliitikat nagu dereguleerimine, liberaliseerimine ja majanduse erastamine äh, sellised asjad on kasulikud ainult suurtele mult-, rahvusva-, hargmaistele ettevõtetele ja seetõttu ka see Chavez'e laimukampaania äh, mina usun, et kõiki vange, ka kohtunik Afjunit koheldakse Venezuelas väärikalt. ma olen täiesti kindel, et minu kolleegid Venezuelas äh, äh, ei ole päriselt nõus kõigi aspektidega Chavez'i poliitikas, näiteks kasvava bürokraatiaga ning katset ka vasakpoolset opositsiooni kritiseerida äh, me äh, sooviksime, et äh, Venezuela ressursid oleksid tõeliselt demokraatliku kontrolli all ja see aitaks muuta suurema osa Venezuela elanike elu äh, ning teeks lõpu sellistele probleemidele nagu vaesus ja kuritegevus, aga tagaks ka demokraatlikud sotsiaal- ja inimõigused kõigile. ja nüüd härra Soonik, üks minut tänan, proua president. siin äh, kojas esitatakse meile valimisringkondadest küsimus, et kui tõhus on meie poliitika inimõiguste valdkonnas, kui ma kuulan oma kommunistlikku kolleegi, kes arvab, et äh, nende sõnavõttude läbi on võimalik režiimi kukutada, siis ma olen tõesti õnnelik ja ma rõõmustaksin, kui Zimbabwet ja Valgevene režiimi oleks võimalik meie sõnadega kokkutada. aga samas on ka kurb, mida ma kuulsin proua de Kaiserilt ja Romeva Ruedalt. Te ütlesite kaks kuud tagasi täpselt sama asja, et ei ole aeg ega koht rääkida Venezuelast. aga see on õige aeg ja koht et kaitsta inimõigusi, ükskõik millised on meie poliitilised sümpaatiad. president Chavez ja tema riigiaparaat jälitavad ja kiusavad taga oma vastaseid ja demokraatlikku opositsiooni, nõudes kohtunik Afjuni vabastamist pöördun ma ka Euroopa Liidu kõrge esindaja poole saat-, eesmärgiga saata petitsioon äh, Venezuelale, kus seatakse küsimärgi alla tema õigusriiklus. tänan, president. ma olen rahul äh, sellega, et Afjoni küsimus on võetud äh, päevakorda ning et me tõstame häält inimõiguste rikkumise vastu. ma kutsun Venezuela valitsust üles austama oma kodanikke ja rahvusvahelisi inimõiguste hartasid. ma kutsun neid üles austama demokraatia ja inimõiguste õigusriigi põhimõtteid. kohtunik Afjuni juhtum näitab selgelt Venezuela negatiivset suhtumist inimõigustesse. Avioni puhul on rikutud tema põhiõigusi ning äh, samuti kohtute sõltumatust. tänan nüüd vaba mikrofoni juurde ja jällegi on rohkem sõnasoovijaid äh, kui äh, meil on võimalik sõna anda, kõigepealt proua Korhola. tänan, proua president, kuus kuud tagasi me rääkisime Venezuela demokraatia olukorra halvenemiseks, valitsus äh, nõu-, ründab meediat, äh, ajakirjandusvabadust, äh, interneti, raadiot, televisiooni, mis on erakätes. me arvatavasti ei teagi kõiki fakte, aga igal juhul on siin tegemist põhimõtteliste probleemidega president on avalikult mustanud äh, afjuunit äh, ja ta ründab kohtu sõltumatust, olgugi et ta peaks olema esimene kohtu sõltumatuse kaitsja. võimude lahusus on demokraatliku õigusriigi alus ja inimõigusi äh, tuleks demokraatlikus riigis kaitsta, inimestel peavad olema tagatud vabadused ja õigused, sealhulgas äh, arvamusvabadus ja vabad valimised. ma loodan, et selle vastu siin keegi ei ole. proua Maku Vai, palun. Uh, <clears throat> demokraatia Venezuelas on ohus äh, ning ma tahaksin lisada veel ühe juhtumi, mis on seotud valitsuse poolse sõnavabaduse piiramisega ning kodanikuühiskonna kontrollimisega üks äh, hiljutine juhtum, mis mõjutab tervet regiooni, on kahe tuhande kümnenda aasta Venezuela katse äh, kodanike osakonna äh, osalemist Ameerika riikide ühenduses reguleerida. niisiis on olemas ka selline eh, sama säte Ameerika korruptsioonivastases konventsioonis ja Venezuela on ka seda sätet kuritarvitanud, et kodanikuühiskonda Venezuelas maha suruda. ning me peame väga eh, tähelepanelikult jälgima, mis toimub Venezuela parlamendivalimistel, eh, parlamendi legitiimsus on sellisel ajal, kus demokraatia väheneb, väga oluline ning ma tahaksin ka nõuda kohtuniku vabastamist proua Gretu järgmisena. <clears throat> suur aitäh! ma tahaksin veel kord öelda, et inimõiguste tagamine on alati olnud meie jaoks prioriteet ja on seda ka edaspidi. ja seetõttu on täiesti loomulik, et me oleme mures nende tingimuste pärast, eh, kus toimuvad eh, sellised kohtuprotsessid me sooviksime, et kohtuprotsess oleks õiglane ja läbipaistev, kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, aga samas mulle tundub, et äh, me ei tohiks kasutada äh, selliseid juhtumeid, mille tagamaadega me aga päris kursis ei ole oma ise, siseriiklike poliitiliste võitluste huvides. härra Nikolasitš järgmisena. suur aitäh selle võimaluse eest, et ma vaba mikrofoni voorus sõna sain uh president Chavez vládne. ma olen hämmeldunud selle üle, kuidas Chavez Venezuelas käitub tema vasakpoolne valitsus on kõige, meenutab Ida-Euroopa kõige hullemaid kommunistlikke režiime. Maria Lourdes Afjuni on ebaseaduslikult, ebaõiglaselt kinni peetud, tema põhiõigusi on rikutud, nagu näiteks kas või õigust otsuse langetamise vabadusele Äh, nagu te näete, selle juhtumi põhjal ei ole kohtunikkond Venezuelas vaba. härra Dmitri Androva. aitäh, president ma võtan esimest korda sõna Venezuela teemal ja inimõiguste rikkumise teemal selles riigis ja ma loodan, et see ei ole viimane kord Äh, me räägime siin praegu kohtunikust, kes on vangistatud, aga Venezuelas on ka väga palju teisi inimesi, kes tahavad lihtsalt elada rahus ja vabaduses ja ei taha kogu aeg muretseda oma tuleviku pärast. Venezuela on Äh, olnud riik, mis on inimesi alati tervitanud, aga tänaseks on kahjuks vaba, sõnavabadus ja kõik äh, muud vabadused jäänud minevikumälestusteks. me räägime e, inimõigustest ja ma tahaksin väljendada oma toetust äh, kohtunik Afjunile ja kõigile neile, kes elavad Venezuelas ja me loodame, et vabadus sellest riigist pääseb jälle võidule. niisiis, aitäh, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd ma annan sõna volinikule vastamiseks aitäh, president. Euroopa Liit jälgib väga tähelepanelikult olukorda Venezuelas ning ma tahaksin siin öelda, et me jagame seda muret, mida siin on väljendatud seoses äh, kohtunik Afiuni hiljutise kin-, vangistamisega. me äh, oleme tähelepanelikult jälginud Venezuela võimude avaldusi. äärmiselt oluline on meeles pidada seda, et äh, ÜRO eriraportöör kohtunike sõltumatuse osas ning ÜRO töögrupp äh, meelevaldsete vangistuste osas leidis, et proua Fjuni juhtum on äh, väga häiriv hoop kohtunike sõltumatuse vastu ÜRO eksperdid läksid isegi kaugemale, nad ütlesid, et äh, survemeetmed põhiseadusega tagatud ülesannete täitmise eest äh, loovad äh, hirmuõhkkonna kohtunike ja advokaatide seas nii et, et sellisel käitumisel pole mitte mingi muud eesmärki kui õigusriiki õõnestada ja kohtumõistmist takistada. mina usun, et kohtunik Afjuni kohene ja tingimusteta vaba, vabastamine on äärmiselt oluline. Äh, Ameerika Inimõiguste Komisjon äh, on välja andnud kaitsemeetme proua Afjuni kaitseks, nad on rõhutanud, et äh, tema elu ja tervist tuleb kaitsta ning samuti tuleb ta viia turvalisse kohta kuigi Venezuela võimud on teatatud, et, teatanud, et teda hoitakse ülejäänust vangidest eraldi, aga nagu siin juba öeldi, on ta endiselt trellide taga range režiimiga naistevanglas, kelle paljud asukad on ta ise sinna saatnud me oleme kontaktis äh, Venezuela võimudega ja me oleme alati nendes kontaktides rõhutanud, et tuleb täita rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas ka neid, mis puudutavad inimõigusi, sõnavabadust ja õigusriigi põhimõtete aug-, austamist ja esi-, eriti kohtunike sõltumatuse austamist. me oleme tõstatanud need küsimused äh, dialoogis siis sealsete võimudega ning äh, võimud on väitnud, et eh, see vangistus on kooskõlas Venezuela seadustega. meie omalt poolt jällegi leiame, eh, tuginedes siis ÜRO ja Ameerika Inimõiguste Komisjoni otsustele ja ka oma hinnangule, et see nii ei ole ja seetõttu me oleme sügavalt mures. me oleme jälginud sellist poliitilist polariseerumist, mis Venezuelas toimub väga suure murega Äh, septembris toimuvad parlamendivalimised on riigi tuleviku jaoks oluline verstapost ning on tõesti äh, õige aeg, et Euroopa Liit äh, rõhutaks, et need valimised toimusid täielikult demokraatlikus, läbipaistvas ja rahulikus õhkkonnas. ning ma tahaksin kasutada võimalust ja rõhutada, et Euroopa Liit kutsub kõiki osalema valitsus, äh, valimisprotsessis sallimise õhkkonnas, pluralismi õhkkonnas. me jätkame arengute jälgimist Venezuelas väga tähelepanelikult ning äh, tugineme siin äh, oma kohustusele toetada demokraatiat ja edendada inimõigusi äh, kogu maailmas, sealhulgas ka Venezuelas. suur aitäh, president! suur aitäh, volinik! I can't accept a blue card ma saan äh, sinise kaardi menetlust lubada ainult teise saadiku puhul, mitte voliniku puhul. ma olen saanud seitse res-,